Ah, okay. Uh, Dear colleagues, good afternoon. kallid kolleegid, tere pärastlõunat, palun võtke istet, alustame oma koosolekuga ja palun pange valmis oma kõrvaklapid, sest et jätkan leedu keeles. Taigi, gerbiami kolegos, tęsim posėdį ir esu äh, Vilija Blink lugupeetud kolleegid, jätkame oma tööga. mina olen Vilja Pilinkivitš-Jüte ning mul on au meie komisjoni senise esimehena ka tänast istungit juhtida. ning äh, täna meie ülesandeks kokku kutsuda juhatus, seega valida esimees ning aseesimehed. kokku siis neli aseesimeest vastavalt äh, artiklile kakssada kolmteist kodukorrast. nimetaksin nüüd asendusliikmete nimed, ma, ma tegin äh, äh Vedikäineni asemel, Kobetše äh, asendab kolleeg Lubatševkat ja kolleeg Herzberg Kapana asendab Ernest Urtasuni. nüüd edasi esimehe valimiste juurde. meil on kvoorum koos. nii et saame kohe jätkata. palun teile esitada kandidaadid. Yes, please. palun. Thank you, chairman From.... aitäh, äh, esimees Sotsialistide ja Demokraatide fraktsioon pakub välja oma kandidaadi Evelin Regneri Austriast, aitäh. Thank you, Miss Britson. aitäh. Okay. Pirmiausia, aš noriu paklausti ponios Evelin Regner. Kõigepealt küsiksin kolleeg Regnerilt, kas ta on nõus sellega, et tema kandidatuur üles seatakse. Noriu pranešti, kad kandidatė Evelin Regner yra tikroji mūsų komiteto narė, kad ji yra už. Ja kinnitan ka, et kolleeg Regner on komisjoni täisliige. ta on täitnud majandusliku huvide deklaratsiooni ning samuti sobiliku käitumise juhendi kohta käiva deklaratsiooni. kuna rohkem kandidaate üles seatud ei ole, teen ettepaneku kinnitada kolleeg Regner esimehe ametikohal ühise heakskiitmise teel. proua, annan teile nüüd sõna ja soovin teile edu. So thank you very much. suur aitäh eh, selle eest, et mind usaldasite. Eh, eh, ja nüüd enne kui jätkame järgmise päevakorrapunktiga ja aseesimehe kandidaatidega tahaksin teha lühikese sissejuhatava kõne, mis puudutab minu isikut ja kavatsusi. mina olen Evelin Regner, olen Euroopa Parlamendi Austria liige, olen seda olnud juba kümme aastat nii et äh, mul on juba väga palju kogemust äh, ja samas olen ma endiselt väga entusiastlik meie Euroopa töö suhtes. olen feminist, olen ametiühingute pooldaja ja olen kahe lapse ema, nii et äh, ma tean seda, et midagi ei ole iseenesestmõistetav kellegi jaoks siin ruumis, me peame selle eest võitlema, eriti just siin meie FM komisjonis koos teiega tahan ma võidelda sellise Euroopa nimel, mis pakub võrdseid võimalusi kõikidele Euroopa eest, kus äh, naised ei ole vastakuti äh, ahistamisega, tahan võidelda feministliku Euroopa eest ja tahan ka seda, et ei oleks mingit vahet sellest, äh, keda keegi armastab. me peame jätkama oma võitlust selleks, et peatada LGBTIQ inimeste äh, diskrimineerimine. see on midagi sellist, mille ma tahan olla pühendunud äh, teie esimehena. mul on väga suur au seda komisjoni juhtida, sest et ma usun, et äh, FEM-komisjon on õige koht, kus jätkata meie olulist võitlust võrdsuse nimel. ja kõige olulisem on see, et saaks, inimesed saaksid olla rahaliselt sõltumatud, see on äärmiselt oluline äh, sõltumatult sellest, kes sa oled, kas sa oled mees või naine, sõltumatult sellest, keda sa armastad. me peame tugevdama oma jõudusid selleks, et ületada sooline palgalõhe ja see on osa Euroopa Liidu DNA-st. meie aluslepingud annavad selleks aluse eh, juba aastakümneid, samas eh, nagu te kõik teate väga hästi, eh, on veel väga palju vaja ära teha me peame äh, võitlema ka äh, selle vastu, et ei toimuks tagasiminekut äh, naiste ja LGBTIQ inimeste õiguste osas Euroopas. me peame tagama, et Istanbuli konventsiooni rakendatakse igal pool Euroopas ja meie vastutusalaks on see, et naised igal pool Euroopas saaksid teha omaenda valikuid, mis puudutavad nende enda kehasid. me peame võitlema Äh, üritama saavutada äh, soolist võrdõiguslikkust ka majanduslikus ja poliitilistes otsuste tegemises. Äh, ja juba kuus aastat ootab raportöör seda, et nõukogu lõpetaks oma blokeeringu. aga ma kinnitan teile, et meie siin surume selle läbi. nii et äh, Äh, siin kõik koos, äh, me seisame selle eest ja seetõttu äh, on vaja kõigi teie suurt toetust ja ka aseesimeeste toetust, keda me kohe praegu valima hakkame. ja nüüd siis me jõuamegi päevakorra järgmise punkti juurde ja aseesimeeste valimise juurde ja siin me jällegi peame väga täpselt kinni pidama oma kodukorrast, nii et asjad kahe silma vahele jääks et meil on olemas õige kvoorum, nagu juba öeldi. ja nüüd palume, et esitataks kandidaadid kõigepealt esimese, teise, siis kolmanda ja neljanda aseesimehe kohale. niisiis küsin, kes teeb ettepaneku äh, kandidaadi jaoks esimese aseesimehe ametikohale. Da parte do grupo GUE NGL apresentamos como kuue NGL fraktsiooni nimel tahaksin äh, seada üles Pallopi äh, kandidatuuri. <laughs> kus on proua Rodriguez Palop? kas te olete nõus sellega, selle ettepanekuga? Yes, thank you very much. jah, aitäh. suurepärane mina kinnitan nüüd üle, et te olete naistekomisjoni alaline liige ja et te olete kohaselt allkirjastanud äh, käitumiskoodeksi ja ka finantshuvide deklaratsiooni, seetõttu teen ettepaneku valida teid ühise heakskiitmise teel. nii et kõik, kes on poolt. palju õnne! ja palun nüüd, et te liituksite meiega siin poodiumil. ja siis jätkame järgmise valimisega. Thank <laughs> you. So uh, congratulations. palju õnne ja nüüd jõuame teise aseesimehe valimise juurde ja jällegi annan sõna äh, kandidaatide esitamiseks. palun. Mrs Chair. Äh, proua esimees, mul on äh, rõõm proua Gwendolyn Delbos-Corfi kandidatuur esitada teise aseesimehe kohale aitäh, äh, proua Delbos Korfilt, kas te olete nõus? asjad on sujuvad äh, ja kinnitan üle, et te olete selle komisjoni alaline liige ja et te olete kohaselt allkirjastanud finantshuvide deklaratsiooni ja käitumiskoodeksi. seega teen ettepaneku, nii nagu eelmiselgi korral, valida teid ametisse ühise heakskiitmise teel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 jaa, so uh, we are coming to the next. nüüd järgmine samm, kolmanda aseesimehe valimine. menetlus on teile juba teada. nüüd küsin, eh, kes eh, esitab kandidaadi kolmanda aseesimehe kohale, palun? mul on rõõm, suur rõõm Rahvapartei nimel nimetada proua Elisa Vosenberg sellele ametikohale proua Osenberg, kas te olete sellega nõus? aitäh, äh, palju õnne teile ametisse valimise puhul ja suur aitäh, olen sellega nõus uh,. Again I can aitäh, kinnitan jällegi äh, üle, et te olete selle komisjoni alaline liige ja olete allkirjastanud käitumiskoodeksi ja olete allkirjastanud ka kohaselt äh, finantshuvide deklaratsiooni. seega teen ettepaneku jätkata nii, nagu oleme seda teinud ka enne ja valida teid ühise heakskiitmise teel. palju õnne ja palun liituge meiega siin poodiumil. ja nüüd on veel üks aseesimees puudu. ja nagu te näete, et siin laua taga on terve rida naisi, meil on vaja ka mitmekesisust ja seetõttu küsin siin, et kas on, tehakse nüüd kandidaadi ettepanek neljanda aseesimehe kohale? jah, ja ma olen tõesti nõus, et nüüd on aeg saata poodiumile ka meesterahvas. seega Sotsialiste Demokraatide fraktsioon teeb ettepaneku äh, esitada Robert Piedroni kandidatuur. nüüd on mul suur rõõm küsida Robertilt, kas te olete nõus selle ettepanekuga? jah, aitäh. kõigepealt eh, palju õnne kõikidele mu kolleegidele, kes eh, eh, valituks on osutunud ja kuna ma olen viimane, siis nüüd ma saan aru, kuidas naised ennast tavapäraselt tunnevad nii et jah, ma olen nõus oma kandidatuuri esitamisega, mul on au ja rõõm. aga nüüd jah, vastavalt kodukorrale kinnitan üle, et te olete äh, allkirjastanud äh, käitumiskoodeksi, et olete äh, allkirjastanud ka finantshuvide deklaratsiooni ja et te olete selle komisjoni alaline liige. ja et ja parlamendi mitmekesisus peegeldub ka juhatuse koosseisus. ja sellega on meil nüüd väga hea meel teie kandidatuur esitada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 Äh, meie äh, kohtumine on, koosolek on nüüd peaaegu lõpule jõudnud, aga mitte veel täielikult. Äh, mul on, tahtsin lihtsalt öelda, et mul on väga hea meel siin istuda nende aseesimeestega selles kompositsioonis ja teie olete siin liikmed. tundub, et sellest komisjonist saab komisjon, mis võitleb tugevalt meie õiguste eest ja ma tõesti väga ootan, et me saaksime seda kõike koos teha. ja nüüd lõpetuseks mõned e-, esimehe teadaanded et esiteks äh, naistekomisjoni äh, kalender aasta kaks tuhat üheksateist, ülejäänud osaks äh, te olete saanud, liikmed on saanud selle kalendri meili teel, seda on võimalik leida ka kohtumise dossi ees, dossi eest. Äh, internetis ja kui keegi sellele vastu ei ole, siis äh, on kalender heaks kiidetud. ma ei tea, kas keegi on jõudnud seda juba põhjalikumalt uurida, aga kas on sellele mingeid vastuväiteid, kui ei ole, siis äh, kiidame selle heaks. ma ei näe, et keegi protestiks, nii et kiidame heaks. järgmine punkt, naistekomisjoni keeleline profiil liikmed on äh, saanud ka komisjoni ling-, keelelise profiili meili teel ja see on ka võimalik leida koosoleku dokumentidest, internetist. kui keegi sellele vastu ei ole, siis kiidame heaks ka keelelise profiili. nii nagu enne, kui vastuväiteid ei ole, siis on see heaks kiidetud. ja lõpetuseks siis on tervituspakett aasta kaks tuhat üheksateist. koosoleku ajal on see laiali jagatud, nii et see on teie ees laudadel ja selle leiab no, nii nagu kõik muud asjad ka internetist kõigis keeleversioonides. ja nüüd nende sõnadega saan kuulutada, et meie järgmine kohtumine leiab aset kahekümne neljandal juulil kell üheksa. nii et äh, üks veel tuleb. loodetavasti on mõned teist endiselt veel siin. Äh, see on, äh, toimub jah, päris lõpus enne puhkusi ja nende sõnadega tahaksingi lõpetada koosoleku. suur aitäh! ja teeme koostööd.